kallid kolleegid, ma paluksin, et võtaksite istet. oleme kokku tulnud selleks, et teha kokkuvõte kahest raportist, omaalgatuslik raport ja üks äh, õigusloomelise raporti eelnõu. ja arutame muudatusettepanekuid äh, seoses nende kahe raportiga Äh, nelisada üheksakümmend üheksa raportit EFSI kahe osas, viiskümmend üks muudatusettepanekut äh, siis raporti eelnõule ja kolmsada üheksakümmend viis muudatusettepanekut rakendusraportile ja erinevad variandid on viimaste päevade jooksul laiali saadetud ja on ja saab Äh, olema või sel nädalal Strasbourgis saavad aset leidma variraportööride äh, koosolekud ja üks variraportööride koosolek järgmisel nädalal Brüsselis. ja ma tuletan meelde, et nõukogu võttis oma seisukoha vastu EFSI kahe osas detsembris kaks tuhat kuusteist. aga ennekõike tahaksin nüüd äh, öö, veenduda selles, et ei ole mingisuguseid märkusi päevakorra kohta ja võime päevakorra kinnitada ja äh, Roberto, kas sul on omalt poolt mingisuguseid märkusi ja seega teen ettepaneku, et annaksime sõna meiele kahele kaasraportöörile. kõigepealt üks punkt, mille peame ära otsustama. kas te olete nõus, et me arutame muudatusettepanekuid, kahe raporti muudatusettepanekuid? koos, sellepärast et kui võtaksime õigusloomelise raporti ja siis omaalgatusliku raporti, siis me ei pruugi ettenähtud aja raamesse jääda ehk lõpetada enne kella kaheksat. nii et kas raportöörid on nõus sellega, et me saaksime vaadata mõlema raporti muudatusettepanekud koos üle? olete nõus? jah, väga kena. kes teist alustab? Bullmann? ja herzlichen Dank. Äh, aitäh. kolleegidele ning ka tänan kõiki, kes on huvi tundnud mõlema raporti vastu. kolmsada üheksakümmend viis oli kokku vist äh, rakendusraporti osas Äh, muudatusettepanekuid algraporti osas nelisada üheksakümmend üheksa, see näitab, et kolleegid on väga aktiivselt osalenud töös ja see on väga positiivne. täna on Jose Manueli ja minu jaoks on kuulamise päev. me tahame kasutada seda võimalust, lasta kolleegidel rääkida meie ettepanekute kohta. ning äh, me näeme ja see õigustab ka raporti ühist käsitlust, et meie arvates ei ole rakendusraporti ja teise raporti vahel suuri konflikte, sest rakendusraporti osas on põhiliselt juba esitatud palju mm, parandusettepanekuid seoses põhjendustega, me oleme muudatusettepanekutega seoses koostanud kompromissettepaneku, saatnud selle laiali, te olete selle kätte saanud, kompromissettepanekud on esitatud kirjalikult ning oleme palunud homseks kella kaheks päeval võtta seisukoht nende ettepanekute suhtes. ning kavatseme täiesti läbipaistvalt ja vastutustundlikult kolmapäeval teie ettepanekuid variraportööride kohtumisel veel kord arutada. mis puudutab õigusloomealast raportit, siis näeme siin teatud rõhuasetusi, millele arutelu peaks keskenduma. nimetan need lühidalt, sest usun, et siin on vaja sisulist mõttevahetust, et sellest oleks kasu. üheks kesk-, tsentraalseks punktiks oleks rahade eraldamine. mõlemad raportöörid on teinud ettepaneku üle minna isegi kaugemale komisjoni ettepanekust ning kokku laiendada EFSI kaks tegevusvaldkonda ning äh, seostades see ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega hindamiskriteeriumina. osaliselt on see aktsepteeritud, osaliselt aga täpsustab see seda, et komisjoni algses ettepanekus nelikümmend protsenti kokku, kakskümmend üks sisuliselt peaks kajastuma, seda soovitakse. nii et see on üks asi, mida käsitleda. teine keskne punkt on täiendavuse rakendamine. siin on asi selles, et me seda hindamiskaarti täiustaksime, hindamismehhanismi täiustaksime see on üks niisugune lähteseisukoht, teine lähteseisukoht on seotud inglise keeles special operations mõistega, nii nagu Euroopa Investeerimispank neid rakendab, et see, see on ka asi, mida tasuks arutada. kolmas keskne punkt puudutab haldamist ning siin on kaasraportööride esitatud ettepanekud, et kogu see asi muuta voolujoonelisemaks, tagada parem järelevalve parlamendi poolt ning seda kavatseme teiega arutada. veel kaks täiendavat punkti, mida tasub märkida, on mitmekesistamine sektorite lõikes ning mitmekesistamine geograafilises plaanis, mõlemad on punktid, mida kolleegid on oma muudatusettepanekutes puudutanud. ma ei hakka praegu juba ette käsitlema seda, mida Jose Manuel tõenäoliselt räägib. minu jaoks on me-, meie töövaldkonda arvestades need punktid, mis ma nimetanud olen, kõige olulisemad. suur tänu ja nüüd palun sõna on Jose Manuelil. suur tänu, härra esimees me räägime siin kahest raportist, rakendusraportist ja õigusloomelisest raportist, fondi pikendamisest ja täiesti selge on see, et need, nende kahe raportiga peame me paralleelselt edasi liikuma ja ka selles osas, mis puudutab fondi kestuse pikendamist ja ma tänan variraportööre selle töö eest, mis nad on ära teinud ja tänan muudatusettepanekute eest ja tahaksin tänada oma kolleegi Pullmani selle töö eest, mis me koos oleme, temaga koos oleme ära teinud selleks, et see fond ikka soodustaks investeeringuid ja sotsiaalset, territoriaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust nii ja väga tähtis on, et see fond oleks olemas kõigis liikmesriikides ja me oleme sellest juba väga mitmeid kordi ka rääkinud. ja me oleme rääkinud ka sellest, et meil ei ole vaja mingisuguseid kvoote. väga tähtis on see, et meil säiliks ühtekuuluvuspoliitika aga see ei tähenda seda, et et kõigile taotlustele peaks vastu tulema, aga just sellega seoses on kõige tähtsam see investeeringute platvorm, mida paraku alati ei kasutata, aga need, see nõustamine ja nõustamiskeskuse teenused on tasuta ja see nõustamistegevus on esmatähtis selleks, et ellu viia ja ellu kutsuda kvaliteetseid projekte ja selleks, et seda platvormi konkretiseerida mm.. Äh, sellised platvormid lubavad ellu viia rahvusvahelisi projekte, ka ühe majandusharu piires ühiseid projekte, äh, platvorme ja see on suureks abiks ka väiksematele projektidele. nii et äh, seega on väga tähtis, et see fond oleks kõigile avatud, et ka äh, tagasihoidlikel projektidel oleks võimalik rahastamist leida ja see fond peab arvesse võtma ka kohalikku reaalsust, selle koha reaalsust, kus see projekt siis konkreetse vormi saab ja ta peab võtma ka täiendavust arvesse ja kogu selle projekti ka mõju seal kohapeal. see Euroopa fond ei ole alati just kõige paremini nähtav, aga samas, mis puudutab VKE-sid, siis on ta väga kasulik olnud VKE-dele ja rohkem kui nelisada tuhat VKE-d on juba sellest fondist abi saanud. Euroopa Liit on sekkunud, meil on olemas Euroopa Investeerimispanga abi, aga tihti lihtsalt ei teata, et tegemist on Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga. nii et see nähtavus on väga tähtis. mis puudutab juhtimist, siis on väga tähtis see, et oleks tagatud võimalikult kõrgel tasemel läbipaistvus ja see tähendab seda, et need otsused, mis erinevad osapooled vastu võtavad, et need oleksid põhjendatud ja seda enam, et me räägime tihti ka tundlikust informatsioonist. geograafiline mitmekesisus on samuti üks teema, mida me peame arvesse võtma, kui me räägime sellest fondist ja tema kaasavast iseloomust. ja see peab olema vastavuses ka Ühtekuuluvusfondiga ja sellega seoses on just sünergial väga suur tähtsus aga samas me ei tohi erinevaid fonde segimine ajada, me ei tohi ajada Junckeri fondi segamini ühtekuuluvuspoliitikaga. Nad täiendavad teineteist, aga nad ei asenda üksteist. samuti on väga tähtis, et need kohustused, mis Euroopa Liit on endale võ-, võtnud ka kliimamuutuste valdkonnas, et ka neid arvesse võetaks. ja kliimateema on horisontaalne ja kõikehõlmav teema, mis puudutab kõiki projekte ja võimaluste piires on väga tähtis see, et tõesti me suudaksime selle kõigisse projektidesse sisse kirjutada. edasi sotsiaalne mõõde. on öeldud et, et neli protsenti on ainult sotsiaalseid investeeringuid aga läbi infrastruktuuri on mõju tunduvalt ulatuslikum. nii et selles valdkonnas äh, on ka investeerimisnõustamise keskusel väga tähtis roll etendada. investeeringud sotsiaalvaldkonnas on samuti eluliselt tähtsad ja kui me räägime sotsiaalsest, territoriaalsest ja majanduslikust ühtekuuluvusest, siis on soovitav, et äh, see nähtuks väga selgelt fondist, et me näeksime seda, et see fond on kaasa aidanud töökohtade loomisele, et ta on kaasa aidanud sellele, et toetada ettevõtteid ja et sellel on olnud ka positiivne mõju Euroopa Liidu eelarvele. mis puudutab investeeringuid, ega siis see fond ei ole mingisugune imerohi, sellepärast et takistuseks investeeringutele on ka ulatuslik bürokraatia, mille me peame likvideerima ja see on meie kõigi ülesanne ja sellega peavad tegelema ka liikmesriigid ja ka meie. ja nüüd anname sõna variraportööridele ja me paluksin, et nad jääksid kahe minuti piiresse maksimum. ja kõigepealt on sõna Otmar Karassel aitäh! tahaksin alustada algatusraportiga. olen seisukohal, et kompromissmuudatusettepanekud on tasakaalukad ning äh, arvestavad fraktsioonide erinevaid seisukohti. kaks punkti on, mida tahaksin mainida. peaksime veel enam esile tõstma seda, et projekti kriteeriume ei tohiks nõrgendada ei investeeringute eesmärgi saavutamise osas ega ka geograafilise mitmekesisuse osas. ning samuti tuleks esile tõsta seda, et EFSI ainus, ainsana ei suuda seda investeeringute lünka Euroopas täita või korvata. et meil on vaja siseturu ja struktuurseid meetmeid täienduseks. mis puudutab nüüd eh, seadusandlikku ettepanekut, siis äh, meie fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud viitavad sellele, et finantseerimispositsioonid, mis meil on, ei sobi alati kõigile projektidele. ning et EFSI ei tohiks teisi investoreid tõrjuda ega turutõrkeid tekitada, turumoonutusi meil on vaja täiendavat arutelu kolmandate riikidega korraldatavate piiriüleste ühisprojektidega seoses artikkel kaheksa investeeringute komisjon ei ning see, et neid projekte ei ole veel esitatud, ei saa, ei ole meie huvides seadusandjana, me soovime ju rohkem läbipaistvust. me toetame täiendava liikme lisamist juhtivkomisjoni ning soovime investeerimisnõustamise investeerimist geograafilise parema tasakaalustatuse poole ning parema informeerituse poole ning mõlemad raportöörid saavad minult siis äh, veel täiendavad muudatusettepanekud nende rõhuasetuste osas ühiselt mõlema raportiga, aitäh! Eder Gardiazabal Rubial. Äh, suur tänu, Eder Gardias-. Rubial, ma ei näe teda, aga kes tema eest äh, sõna võtab? Eh bien, je vais donner la parole. sel, seega ma annan sõna Sander Luunesele, aga teda ei ole aitäh, härra esimees, täna õhtul. nii, et see esindan kolleeg Sendalunsi ning ECR fraktsiooni. kolleeg ei saanud siia tulla, kahjuks tal oli takistus. kõigepealt tahaksin tänada mõlemat raportööri tehtud mahuka töö eest. tahaksin aga lühidalt siiski esile tõsta need, selle kriitika, mida meie ECR-ist EFSI pikendamisega seoses esitada soovime või, või EFSI kahe osas, ükskõik kuidas seda nimetada. usun, et oleme päri sellega, et EFSI ei ole mingi võluvits. me ei saa mõelda et kui me Euroopa Liidus loome mingi uue rahastamisprogrammi, siis äh, kohe lahenevad selle mõjul nagu võluväel kõik liikmesriikide rahalised ja muud probleemid. oluline küsimus meie jaoks seisneb selles, miks me praegu räägime EFSI kahest, kui EFSI üks veel käib. iseäranis äh, peaks taustana siin nägema seda, EFSI ühe puhul on juba tuvastatud, et ta ei, ei pruugi päris niimoodi toimida, nagu me arvasime. mõned väidavad seda, aga tõendeid esitatud ei ole, pigem vastupidi. ning ka loogiliselt võttes ei saa see nii olla. et me hakkame praegu tõrjuma selle programmiga välja olemasolevaid programme projektide juurest, et sest see tekitab turumoonutused. sest igaüks, kes osaleb projektis, sisuliselt äh, saab ju parema olukorra kui see, kes ei osale. vastasel juhul meil ei oleks seda programmi üldse vaja. nii et niisugused asjad ei ole välditavad. ning praegu ei sobi tegelikult otsustada EFSI kahe rakendamist ning kui me sellest asjast juba räägime, siis tuleks tagada ka, et täiendavus tõesti saavutatakse. muuseas geograafilise mitmekesisuse ka arvestades, sellepärast et äh, on ju selge, et kui me EFSit rakendame, ja siin on muide juba selgelt näiteid, et äh, seda eesmärki, mitmekesisuse eesmärki ei saavutata, sest näiteks Saksamaal EFSi raames on rahastatud avaliku sektori projekte, kus äh, nii föderaalne rahandusministeerium, mida föderaalne rahandusministeerium saaks finantseerida negatiivse intressiga ja ma ei näe siin mingit vajadust EFSi järele, aitäh näiteks. tänan. Äh, sõna on nüüd, nüüd Raimond Ibarsetsi. aitäh, härra esimees paari minutiga ma nägin, et äh, muudatusettepanekuid on äh, sadu ja paljud neist puudutavad äh, seda, milliseid projekte peaks EFSist äh, finantseerima ja milliseid mitte. ja ma arvan, et see on tõepoolest oluline teema ja hea on, et meil täna see arutelu siin toimub. ma nägin ka, et äh, muret tekitab teatud projektide kontsentreerumine ühte Äh, regiooni ja seda mitte majanduslikel, vaid poliitilistel põhjustel. meil oleks kindlasti hea, kui oleks paremad suhted EFSI ja kohalike investeerimispankade vahel, selleks et EFSI vahendeid paremini kasutada. ja lõpetuseks mulle tundub, et me peame meeles pidama, et EFSI rahastust peab kasutama ainult projektideks, millel on tõeline lisandväärtus. seda ei peaks, seda raha kasutama projektide heaks, mis on tavalised, me peaksime siin tagama ka teatud geograafilise mitmekesisuse, nii et me peaksime kõige enam panustama tõhususse ja lisaväärtusesse ja vaadata, millised võimalused on nende eesmärkide saavutamiseks. nii et kõige olulisem ei ole see geograafiline tasakaal, vaid just projektide sisu ja lõpetuseks, äh, minu meelest me peaksime tagama selle, et need Euroopa kriteeriumid, millest meie siin äh, kojas lähtume, et neid ei asuks kahjustama riikide valitsuste huvid, et nemad kasutaksid äh, enda hoobasid selleks, et asjad jääksid nii, nagu nad seni on olnud. suur tänu Merci, Niels. suur tänu, Niels Torvalds, palun. Thank you, chair. aitäh, esimees. siin on paar saksa sõna, mida kasutatakse sellistel puhkudel ka inglise keeles. Schadenfreude, kahe, kahjurõõm. aga kasutatakse ka sõna zugzwang ehk see tähendab siis seda ajasurvet. ja seda näete ka meie arutelust, et me praegu räägime väga üldisel tasandil, me ei lasku kompromisside sisusse. nii et äh, minugi poolt mõned märkused äh, sellest äh, täiendavusest on räägitud päris palju ja meil oleks siin vaja tõepoolest selgitusi läbipaistvusest on räägitud algusest peale ja mulle tundub, et äh, meil oleks tõepoolest vaja suuremat läbipaistvust investeerimispanga poolt. kuid pean ütlema, et äh, mulle väga see mikromajandamine parlamendi poolt ei meeldi. kuigi ma mõistan, et võib-olla meil on vaja selgitusi, et kuidas seda juhtkomiteed täpselt äh, tema tööd kasutatakse, et võib küll tekkida patiseis, ähm, ei tekigi mingit äh, liidri rolli. me oleme rääkinud äh, ka sellest ähm, investeerimisnõustamise keskusest äh, ja oleme rääkinud sellest, et praegusel kujul ta ei ähm, toimi, seetõttu oleme seda väga palju arutanud, oleme rääkinud struktuurireformidest, kuid struktuurireformid on vägagi huvipakkuvad kombineerituna kliimaeesmärkide ja tehnoloogiaga, nii et kõik need kolm aspekti peavad omavahel klappima, kui nad ei klapi, siis äh, asjad jäävadki killustatuks. nii, ja nüüd saigi mu aeg otsa, aitäh. tänan. kuna Fabio de Massit ei ole, siis on härra Viegas, äh, kes saab sõna kuue nimel. Boa tarde. Äh, tere päevast! üks väga tähtsatest muudatustest, mis esialgsesse määrusesse sisse viiakse, on see, et jäetakse välja see artikkel, millega tehti kohustuslikuks plaani tulemuste hindamine just tema pikendamise puhul. ja see artikkel on annuleeritud, välja jäetud ja meie leiame, et ei ole selliseid andmeid, mis oleksid piisavalt äh, usaldusväärsed ja võimaldaksid meil hinnata Äh, vajadust, äh, kas seda kava pikendada või mitte. et meil ei ole andmeid reaalsete investeeringute kohta, meil ei ole andmeid makromajandusliku mõju kohta, meil ei ole, äh, see ei muuda investeeringute taset ja meil on teatud kahtlusi veel ka temaatilises, geograafilises plaanis täiendavuse osas ma räägin siin just näiteks Portugali olukorrast ja nii palju, kui ma tean, et ei ole tõesti reaalseid investeeringuid ja et kui ainult ühe äh, projekti raames on äh, Euroopa Investeerimispank Lissaboni linnavalitsusele äh, laenu andnud, see summa oli sada miljonit eurot ja nüüd jah, meil on see, see laen nii et mul on tekkinud küsimus, et et äh, jah, et kuidas on omavahel siis seotud äh, see investeeringute kava, investeerimispank ja Lissaboni linnavahet-, äh, linnavalitsus. nii et me suhtume sellele, sellesse suhteliselt kriitiliselt. nii et me tahame tõesti tõelist investeerimiskava ja see mm, idee, et kuidas suunata katta erainvesteeringuid, et kas nad ise ei ole suutelised hinnata investeeringute kavasid ja perspektiive. meie meelest ei ole see õige ja minu meelest see varjab, jätab varju tegelikult avalikud investeeringud infrastruktuuridesse näiteks. suur tänu ja proua Kardisa Väljust äh, jõudis siia, me oleme nüüd ära kuulanud kaks Äh, kaasraportööri ja me kommenteerime kõiki neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud mõlema raporti osas ja arutame neid koos. kas te soovite praegu sõna võtta või soovite te äh, arutelu lõpus sõna võtta praegu? Perdón por haber llegado tarde, pero los aviones han... suur tänu, härra esimees. ma vabandan inimese pärast, aga äh, lennukid jäid rohkem veel hiljaks kui tavapäraselt, aga ma usaldan täielikult mõlemat raportööri ja muuseas, mul on olnud võimalus töötada äh, nende raportööridega ka varem ja ma soovin neile palju edu kõigi nende viiesaja muudatusettepanekuga, et ma ei tea, kuidas nad sellega hakkama saavad kas proua Nirjada on kohal? ei. Jordi Soli. Jordi Soli. aitäh, härra esimees. meie muudatusettepanekud puudutavad neid vajakajäämisi, millega, mille tunnistajaks me oleme olnud EFSI üks punkt null rakendamisel ning need muudatusettepanekud katavad ka kriitilisi hinnanguid si, hõlmavad neid nii siseaudiitorite, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Investeerimispanga poolt esitatud kriitilisi märkusi ning paljude väliskommentaatorite kriitilisi märkusi samuti on nendega ühitatavad. peamiselt on kolm rühma vajakajäämisi, esimene puudutab mõju ja läbipaistvust usume nimelt, et on väga vähe tõendeid selle kohta, et investeeringuid, mis praegu tehtud on, on oluliselt mõjutanud äh, väljundi lünki ja töökohti ning äh, et tegelikult ei ole piisavalt infot, et oleks võimalik hinnata siiani tehtud investeeringute mõjusust ning äh, neid, ning seda kontrollida avaliku sektori või parlamendi poolt et meie teeme oma ette, muudatusettepanekutes eesmärgi nõuda märksa üksikasjalikumat aastaaruannet, tervitame komisjoni ettepanekut avaldada projektide hindamise leht, ent see, see tuleks meie hinnangul avaldada ka tagasi lükatud projektide kohta teiseks, liiga palju on investeeritud vanamajanduse taristusse ja fossiilkütustega seotud projektidesse ning liiga vähe tulevikuprojektidesse, mis ei ole seotud fossiilkütustega ning mille eesmärk oleks muuta Euroopa Liit juhtivaks jõuks rohelise tehnoloogia valdkonnas. liiga vähe on, on investeeritud vaesusega võitlemise projektidesse ning usume, et investeeringud peaksid olema paremini ühitatud eh, strateegiliste eesmärkidega Euroopa Liidu poliitikas. meie ettepanek on viiskümmend protsenti investeeringutest eraldada projektidele, mis ei ole üksnes asjakohased Pariisi kokkuleppe seisukohalt, vaid mille eesmärgiks on ka COP kakskümmend üks kliimaeesmärkide saavutamisele. ning soovime et, et kakskümmend protsenti selgelt eraldataks ka võitluseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. ning viimane vajakajäämiste rühm, millest on korduvalt juba räägitud, puudutab täiendavust. meie jaoks on praeguse definitsiooni, täiendavuse definitsiooni võtmepunkt selles, et investeeringut ei saaks teha, kui EFSI vahendeid kättesaadavaks ei tehtaks. aga sellest ei ole pii-, see ei piisa täiendavuse kontrollimiseks sest sisuliselt on see väga sarnane Euroopa Investeerimispanga erioperatsioonide mõistega. sest ka seal on tegemist piiriüleste projektidega, seal on ka erirahastamislahendusega tegemist ja seetõttu meilt ongi muudatusettepanek, mis vastavalt korrigeerib seda definitsiooni ning muudab selle rakendatavaks ainult operatsioonide kohta, mis on strateegilise tähendusega. mis tähendab, et mis on ühitatavad Euroopa Liidu strateegiliste poliitikasuundadega, aitäh! Marko. suur tänu, Marko Velli, ma ei näe teda. tema on variraportöör majandus- ja eelarvekomisjoni poolt. proua Capella ei näe, Marko Sanni, ka teda ei ole ja seega oleme me siis lõpetanud variraportööridega ja läheme vaba mikrofoni juurde ja, ja annan eesist-, juha-, koosoleku juhatamise üle Roberto Gualtierile um.. aitäh! me tegelikult ei olegi saanud mingisuguseid taotlusi vaba mikrofoni kasutamiseks. võib-olla nüüd keegi annab märku endast muidu aga annaksime sõna vahepeal komisjonile, ehk nemad soovivad kommenteerida, härra Angel, palun. aitäh, härra esimees. tahaksin äh, rõhutada, et ähm, vaated sellele teemale langevad suures osas kokku komisjoni ning äh, tänaste kõnelejate vahel. me soovime muidugi suuremat äh, läbipaistvat, suuremast geograafilist tasakaalu ning paremat äh, juhtimist. kuid äh, sellest hoolimata on mõned äh, elemendid, mis on komisjoni seisukohast problemaatilised. esimene neist puudutab hinnastamist. raporti eelnõul on räägitud äh, ka hinnastamisest äh, ja see, kuidas seda on käsitletud raportis, see võib tekitada õiguslikke mm, juriidilisi probleeme äh, Euroopa Investeerimispanga puhul. aga juhtkomitee võiks ähm, Euroopa Liidu tagas, tagatiste äh, Ehm, hüvitamise osa paika panna, kuid praegusel kujul ta ainult lihtsalt Euroopa Investeerimispanga kasumit suurendab. seda parlament arvatavasti siiski ei soovi. Ehm, ka rahastamise küsimus, nagu te teate, komisjon on välja pakkunud eh, üks koma üks miljardit võtta eh, CEF-i ehm, instrumendist ja viissada miljonit EFSI rahastusest ja parlament pakub äh, üks koma kuus miljardit panna äh, CEF-i tagasi ja siis kasutada seda marginaali erinevatel otstarvetel. meil on äh, probleeme sellega, et aktsepteerida seda marginaali tõusu, arvestades survet, mida tekitab Brexiti teema marginaalile ja kolmas aspekt, mida sooviksin mainida, siin on ette nähtud süsteemne ähm, äh, investoritele huvide allutamine, see tähendab seda, et Euroopa Investeerimispank siis alati võtab äh, nii-öelda alluva positsiooni. Äh, selline alluvussuhe on väga oluline riskide võtmisel kuid see ei tohiks meie jaoks olla kõige olulisem teema. kui me räägime siin äh, vastutava rolli võtmisest riskantse projekti puhul, siis on riskantsem, äh, kui äh, võtta vähem vastutav positsioon mingi pro projekti puhul. see, et keegi on kas vastutav või vähem vastutav osaline selles protsessis, see ei tähenda, et projekt muutuks riskantsemaks või vähem riskantsemaks, nii et me peame kõiki aspekte Äh, arvesse võtma. COP kakskümmend üks, nagu mõned äh, kõnelejad ütlesid, eriti just roheliste hulgast, meie omistame suurt tähtsust sellele, et investeeringute plaan ning COP kakskümmend üks oleksid äh, üksteisega kooskõlas ja seetõttu me oleme ka konkreetsed numbrilised eesmärgid välja toonud, nelikümmend protsenti, see on ambitsioonikas ja keerukas eesmärk, me võtame ainult arvesse neid osasid, mis ähm, tulevad selles kontekstis arvesse, mitte kogu projekti. ja me oleme püüdnud seda säästva arengu eesmärgiga asendada Euroopa Investeerimispanga jaoks on oluline arvesse võtta seda, et äh, oleks tegemist just ähm, Äh, eesmärgiga, mis oleks veidi ähmasemalt sõnastatud kuna, äh, kuna neljakümne protsendi eesmärgini jõudmist on võimalik väga selgelt mõista, mõõta. ja viimane aspekt, mida sooviksin välja tuua, see on äh, rahvusega turi, tugipankadele otsese juurdepääsu küsimus, sellega me oleme juba EFSI ühe käigus kokku puutunud, komisjonil äh, tekitas muret aasta tagasi juba see juurdepääsu küsimus, et ei ole piisavalt äh, ra-, riikide tugipankade ning äh, investeerimispanga vahel koostööd, kuid praegu on meil üle saja projekti, mis on koostöös sündinud, koostöös äh, tugipankadega nii et see koostöö toimib ja selle juurdepääsu avamine tegi, äh, tekitab teatud küsimusi, näiteks äh, kes äh, hoolivusnõuetest kinnipidamist kontrollib, kes tulemuste tabelit täidab ja veel kaks suurt probleemi, mis sellega tekivad see ähm, halvendab kindlasti geograafilist tasakaalu, nii et äh, me ei saa ennast siin petta, kui me äh, riikide tugipankadele juurdepääsu avame, siis me teame väga hästi, millised on need tugipangad, mis on heas äh, positsioonis äh, ECDC, Keste Depot Prantsusmaal, Itaalia pank, Saksamaa pank, need ei ole kindlasti väiksed pangad, vaid just suured pangad. nii et kogu see surve, mille me sellele e, investeerimispangale seame, et geograafilist e, esindatust e, suurendada, siis kõik see seatakse ohtu ja teiseks ka aruandluse ning vastutuse küsimus tekib ja see peaks olema oluline parlamendi jaoks Äh, härra Oieri või härra Mardu käest on võimalik Euroopa Investeerimispanga nimel küsida, et millega täpselt on tegu, äh, kuid kes Tedepoo või CDP või äh, mõne teise suure tugipanga puhul on väga raske seda aru pärida niimoodi. nii et seetõttu me peame tagama selle, et oleks tõepoolest ka vastutusahel paigas ja viimane märkus, see ei ole probleeme, vaid probleemne, vaid äh, pigem positiivne märk tulevikuks, äh, sotsiaalsed investeeringud. me täielikult äh, jagame teie seisukohta, et see on oluline valdkond ja püüame seda koostööd selles vallas teha ka investeeringute pangaga, et sotsiaalset kaasatust suurendada ja EASY programmi ähm, äh, võimekust on äh, enam kui kahekordistatud ja enam kui kolm miljardit eurot on äh, mikrorahastuse valdkonda suunatud ja sotsiaalse kaasatuse valdkonda, millest siis kodanikud peaksid ka samuti kasu lõikama. et see peaks olema üks meie prioriteetidest, aga siinkohal ma lõpetan, aitäh! aitäh! komisjonile, aitäh ka eh, juhtorganile. Eh, nii, nüüd ehm, väike märkus veel selle kohta, mida ütlesid eh, hinnastamise kohta. minu seisukoht on, et õig-, Euroopa Investeerimispanga juriidilise sõltumatuse teema on väga oluline, kui me järjekindlalt äh, seda teemat vaatleksime, siis me näeksime juba praeguse, praegu kehtiva määruse puhul seda, et ähm, me oleme justkui piiri peal, tegemist on äh, vägagi ainukordse korraldusega osa määrusest näeb ette teatud kohustusi just rangel Euroopa Investeerimispanga otsusele, näiteks teatud ametisse määramised me teame väga hästi, et see Euroopa Investeerimispanga sõltumatuse argument väga hästi ei sobi kokku äh, selle konstruktsiooni praktilise poolega. kuid mul on hea meel, et äh, te kasutasite praegu just seda juriidilist argumenti, sest minu meelest äh, see on palju vettpidavam ja kindlasti on võimalusi leida ka lähen-, lahendus, mis oleks kooskõlas Euroopa Euroopa Investeerimispanga põhikirjaga, kuid annaks samas ka mingid juhtnöörid selle kohta, kuidas Euroopa Liidu eelarvelist toetust kasutada selleks, et saavutada äh, meie eesmärgid. nii et see oli minupoolne kommentaar. aitäh teile sõnavõtu eest, Pervanš Peres, palun suur tänu, äh, austatud härra esimees ja pärast seda, kui kahe komisjoni raportöörid äh, on nüüd sõna võtnud, aga suur tänu mõlemale raportöörile, ma arvan, et meil on väga hea alus selleks, et kujundada Euroopa Parlamendi seisukoht, mis liigub täiesti õiges suunas. mina tahaksin rõhutada kolme punkti. esimene punkt ja minu oma sõnavõtus ma muidugi toetan meie poolt esitatud muudatusettepanekuid. esimene punkt puudutab seda, et hindamisraporti käigus ma olin tõesti vapustatud sellest, et meil on praegusel erand selles osas, mis puudutab makromajanduslikku mõju, EFSI ühe makromajanduslikku mõju. ja ma arvan, et väga tähtis on, et EFSI kaks oleks osa üldisest strateegiast ja ja et me et ta oleks seda rohkem nagu sellisel makrotasandil. teine puudutab sotsiaalseid investeeringuid ja ma kuulasin ära, mis ütles komisjoni esindaja ja härra äh, Benjamin Kekel ja ma arvan, et äh, see on igati õige, aga ma arvan, et täpselt samamoodi, nagu me tegeleme sellega, et kas on vaja meil äh, kiirteid finantseerida või mitte, ma arvan, et väga kasulik oleks saata signaal selle kohta, et oleks hea, kui me ka sotsiaalinfrastruktuure äh, finantseeriksime, koole ja haiglaid, sellepärast et kõik räägivad meile sellest, et need kolm sektorit, mis on hästi rahastatud ja kus on suutlikke projekte, Need on energeetika, transport ja digitaalvaldkond. aga ei, ei räägita rääkida koolidest ja haiglatest näiteks, et ma arvan, et seda peaks natuke e, boost ima. ja kolmas punkt Äh, selles osas ma olen täiesti nõus komisjoniga, aga ma oleksin veelgi ambitsioonikam. muidugi väga hea on öelda, et jaa, et äh, järgime ÜRO poolt seatud eesmärke ja äh, siis keskkonnakonverentsi eesmärgid, aga ma arvan, et me peaksime väga täpsed olema ja nii nagu EFSI ühe raames väga paljud sellest rääkisid, et me peame vaatama, milline on reaalne olukord ja eesmärk viiskümmend protsenti siis Euroopa Liit ei saa ju mingit vastuolu lubada, et ühelt poolt ta tahab kaasa aidata sellele, et vähemalt kaks kraadi äh, COP kahekümne ühe raames ja, ja teisalt ei kasuta ära kõiki investeerimisvõimalikud, see, võimalusi selleks, et saavutada seda kahte kraadi. nii et minu meelest see viiskümmend protsenti ei ole piisavalt ambitsioonikas, ja muidugi me peame arvestama ÜRO eh, eesmärkidega, aga ma arvan, et väga tähtis oleks energiatõhususe osas ka see kakskümmend viis protsenti siia sisse kirjutada, kui me tahame tõesti olla vastavuses sellega, mida me oma ühiskonnalt ootame ja nõuame. kas ma tohiksin, kas eh, suur tänu, härra esimees, kas ma Äh, võiksin taaskord avaldada tänu mõlemale raportöörile, aga ma arvan, et me oleme rääkinud siin jah, autoteede rahastamisest, äh, avalike infrastruktuuride rahastamisest äh, ja Junckeri kavaga see kindlasti saab konkreetsema vormi, aga ei tohi lubada seda, et Euroopa strate-, strateegiliste investeeringute fond oleks midagi sellist, mis Äh, tooks kaasa veel äh, riigivõla suurenemist ja praegu intressimäärad on ju ajalooliselt tõesti kõige madalamal tasemel. aga milles me peame kindlad olema? kindlad olema selles, et sellel EFSil on tõesti tõeline lisandväärtus äh, ja me peame võimalikult hästi täpsustama ja vaatama, et mida soovivad liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused ja mida me saaksime koos ära teha, et ma arvan, et see oleks väga kasulik just EFSI ühe hindamisel ja EFSI kahe noh, nagu lähtepositsioonide äh, täpsustamisel. Other... aitäh, rohkem sõnasoovi ei ole seega nüüd võime anda sõna kaasraportööridele, kes soovib alustada. noh, alustame nüüd tagantpoolt, härra Fernandes eh,. suur tänu, härra esimees. rahastamine. meie ütlesime, komisjon ütles, et, et, et me kunagi ei võta enam raha nendest programmidest, kus me juba oleme raha võtnud, Pacta sunt servanda. see tähendab seda, et me ei tohi raha võtta ei Horisont kakskümmend kakskümmend ega Connecting Europe Facility'st. ja see on täiesti selge, et me ei taha võtta seda viitesadat miljonit Connecting Europe Facility'st ja nüüd see finantsinstrumentide pool, siis täiesti selge on see, et EFSi osas on head tööd teinud ja kui komisjoni liikmesriigid arvavad, et viissada miljonit, et see on midagi hirmsat sellisele, sellise kava jaoks, siis ma ei saa neist aru me räägime sellest, meil oli see sada viiskümmend miljonit äh, seda marginaali, mis oli komisjoni ettepanekust, sada viiskümmend miljonit ja viissada miljonit. me ei võta neid äh, sellisest programmist, kus me juba oleme raha võtnud. me võtame taga garantii jaoks äh, selle aga mis puudutab CF-i, siis seda me ei tohiks puutuda, sellepärast et me oleme juba sealt raha võtnud. ja see viissada miljonit, see on midagi sellist, mis, ma olen täiesti veendunud, ei sea ohtu või kuidagi mõjutab Brexiti mõju või tulemusi. et me peame järgima neid kohustusi, mis me oleme endale võtnud ja kompromisse ja me peame truuks jääma oma poolt antud sõnale ja kokkulepetele, mis me oleme sõlminud ja me oleme ju öelnud, et me enam ei võta kunagi CEF-ist raha ja Horisont kakskümmend kakskümmend ja me peame järgima ja austama neid kompromisse, mis me oleme sõlminud ja endale võetud kohustusi. mis puudutab EFSI kahte, siis ei ole mõtet rääkida EFSI kahest aga me oleme kõik nõus selles, et meil ei ole, et meil on mingisugune puudus investeeringutes. me oleme nõus, et EFSI toimib, seda on võimalik parandada, see ongi meie eesmärk ja et isegi VKE-de jaoks, et see tagatisfond on peaaegu lõppenud. nii et kuidas me siis EFSI kahega edasi läheme? EFSI kaks ja see peaks kestma kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. praegu on meil kaks tuhat seitseteist. kui palju on vaja aega, et mingisugune projekt ellu viia? kas investeerijatel ei ole vaja teatud ennustatavust, ettenägemist, investeeringud, tööhõive, abi VKE-dele, et kui me kõige selle peale mõtleme, siis väga tähtis on see, et meil oleks ettepanek, et me suudaksime nagu ette midagi näha. ja te, teinekord ma olen kuulnud kommentaare ja sõnavõtte, mis räägivad sellest ja arvavad, et see fond läheb veel edasi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga ei. muidugi mõju me ei näe praegu, see võtab veel päris palju aega, aga kui me hakkame ära äh, ära ootama nüüd seda mõju, siis see võib võtta rohkem kui kümme või viisteist aastat. muidugi sellised murepunktid, mida ma igati jagan, murepunktid, mida komisjon väljendas, aga äh, just, mis puudutab National Promotional Banki. eesmärk on mitte ohtu seada Äh, geogra- või geograafilist äh, tasandit. tõsi see on, et kui me tingimusi karmistame National Promotional Bank, pankade jaoks, et me peame lahenduse leidma sellele olukorrale ja me peame edendama ka neid pankasid selleks, et nad saaksid tugevamad olla ja muidugi veel üks teine probleem on see, et neid pankasid ei ole kõigis riikides ja me peame väga tähelepanelikult suhtuma sellesse küsimusse. aga me võime üritada ka läbi kontrolli, et neid äh, liikmesriikide vastavaid pankasid ja just eesmärgiga luua selliseid platvorme, et äh, ja ma loodan, et selles osas ja ma olen veendunud, et me jõuame kompromissile selles küsimuses. ja ma tänan kõiki kolleege, kes on omapoolsed ettepanekud teinud ja kes, kelle sooviks on see, et Euroopal oleksid äh, investeeringud kõigis erinevates valdkondades. jah, muidugi kliimafaktor peab olema kõigis projektides sees ja me oleme fikseerinud eesmärgi äh, ja eesmärk on selline indikatiivne ja kui me suudame sellest kaugemale minna, siis seda parem. aga meie eesmärgid ja meie poliitikad on väga selged ja täiesti selge on ka see, et Euroopa Investeerimispank peab määrust järgima. ja ma arvan, et et äh, Euroopa Investeerimispank on äh, kohustatud seda tegema. ja kui meil on äh, tegemist mingi kiirteega, mis ehitatakse tänu EFSile, aga see tähendab seda, et seda ei oleks olnud võimalus ilma EFSita teha ja see on see täiendavus ja õige tõlgendamine aga et, et äh, muuta rangemaks täiendavuse kriteeriume, jah, me võime proovida seda teha, aga ma olen mitmeid kordi öelnud, et ma ei tea tõesti, kas seda on lihtne teha ja kas niimoodi on võimalik parandada täiendavuse mõistet. väga tähtis on see, et me õigesti tõlgendaksime seda. ja teinekord ma kardan, et teinekord me üritame õigusakti mitte äh, parandada, aga selle asemel, et neid parandada, me muudame nad lihtsalt keerukamaks ja keerulisemaks just nende tõlgendamist. ja niimoodi võib see olla minu meelest ka tõl-, täiendavus tõlgendamisega jah, et kui me seda mõistet suudaksime parandada, siis tehkem seda, aga määruse äh, õigusloomelise määruse eesmärk on parandada seda, mida me suudame parandada, selleks et see fond paremini toimiks, aitäh! suur tänu, Uudo Polman. Äh, suur tänu, austatud kolleegid. oleme nüüd olukorras, mille ma võtaksin kokku nii, et ma toet-, ütlen, et algatusraportis ei näe kumbki raportöör suuri probleeme ja võtame kindlasti seisukoha kirjalike ettepanekute suhtes, mille variraportöörid, mida variraportööridega arutame ka. mis puudutab seadusandlikku raportit, siis siin on käsitletud punkte, mida nii mina kui Jose Manuel Fernandez ootasime, et käsitletakse. samas üllatab mind, kui suur on see ühtsus meie komisjoni ühisel istungil EFSiga jätkata. meil on samad lähtealused, sama kriitika, samad mõtted selle kohta, kuidas edasi tuleks liikuda läbi panga kõik fraktsioonid loomulikult ei soovi, ükski fraktsioon ei soovi, et äh, avaliku või erasektori rahasid äh, investeeringute juurest eemale tõrjutakse EFSI rahadega, me soovime, et, et EFSI täiendaks meid. ja samas me anname endale aru, et EFSI ei täida üksi seda suurt lünka, ent võib äh, parandada investeeringut käitumist nii era- kui avalikus sektoris. et selles suhtes on suur üksmeel parlamendiliikmetel ning äh, erinevused on tehnilist laadi. küsimus puudutab seda, missuguste vahenditega, missuguste parandustega meie käsutuses olevatest vahenditest me punktist A punkti B jõuame. siin sooviksin kolleegidele, kes äh, suuliselt sõna võtsid ja neile ka, kes kirjalikult ettepanekuid on esitanud, pakkuda välja, et me teeme kõik meil, meist sõltuva ja võimaliku et, et see arvamuste lähedus ja üksmeel oleks nähtav meie tekstis, oleme valmis olema paindlikud, oleme valmis arvestama võimalikult palju ettepanekuid, et eh, esile tõuseks see, mida te näe soovite ning see puudutab ka kliimaeesmärke. et kui te tahate, et need siia uuesti sisse kirjutataks, siis minul sellega mingit probleemi ei ole ning arutame vastava formuleeringu üle ning koha üle, kus seda võiks mainida. loomulikult soovime me ka võrrelda ebavõr-, võidelda ebavõrdsuse ja vaesusega, ega siin ei ole meil eriarvamusi, kuuldes kolleege ning härra Vekasile ütleks, et meil ei ole mingit huvi midagi läbipaistmatut käsitlema, me ei taha midagi maha tõmmata siit, sõltumatu ekspertarvamus on meile ka väga oluline, kui siin kuskil on, on mingi lause, mis teile ei meeldi või mingi lõik, siis andke meile sellest teada, me üritame, üritame jõuda läbipaistva ja parema lahenduseni. oleme valmis tegutsema teie ettepanekutega konstruktiivselt. lubage nüüd paar sõna komisjoni esindajale suur tänu konstruktiivsete arutelude eest, mis meil toimunud on seoses kriitikaga eripunktide aadressil, millest täna kuulsime, et me oleme koos teinud päris palju tööd konstruktiivsete lahenduste leidmiseks, ent üks märkus mul siiski on ning see märkus on järgmine, kui lubate. on see seotud küsimusega, mis on taandatav komisjonile. komisjon ütleb, et nagu meiegi soovib ta rohkem eesmärgi täpsust, soovib rohkem jätkusuutlikkust, soovib rohkem läbipaistvust, soovib, et ei tõrjutaks juba olemasolevaid investeeringute rahasid eemale projektidest. ent komisjon on vähem kui viiskümmend protsenti, vähemalt viiskümmend protsenti meie EFSi juhatusest ning ta peaks meile seletama, miks ei ole siiani õnnestunud seda saavutada, mida komisjon samuti soovib nii ei ole praegu seda veel formuleeritud, seda küsimust ei ole sellisena tõstatatud, miks ei ole neid eesmärke saavutatud, mida me saavutada kõik soovime. ning kui me nüüd ettepanekuid teeme, siis ei piisaks meile sellest, et komisjon lihtsalt ütleb, et see talle meeldib ja see ei meeldi, vaid komisjon peaks ütlema, mi-, mida konkreetselt ta muutma valmis on ja võib-olla peaks ta omalt poolt ka mingite loominguliste lahendustega triloogis välja tulema, kuidas probleeme lahendada. me ei saa lihtsalt piirduda niisuguste deklaratsioonidega, et et hinnastamine ei ole teema ja meie õigustalituse arvamus muide on komisjoni omast, komisjoni õigustalituse arvamusest märkimisväärselt erinev, rahastamise osas oleme seisukohal, et neid juunior noorem, nooremametnike kohti ei tuleks tuge, tugevdada või laiendada, siin oleme vastu mul on küsimus ka, kas COP kakskümmend üks praegu formuleeritud kujul on nii asjalik, nagu ta väidetakse olevat, meil on kolmkümmend viis protsenti praegu juba võrreld-, juba seotud COP kakskümmend üks teemadega, nelikümmend protsenti ei oleks mingi eriline samm edasi, võib-olla saame siin sellel suunal küll edasi koostööd teha. aga kui me tagatiste siseriiklike pankade tagatiste haldust otse oma kätte ei võta, siis peaks selgitama, mida saab Euroopa Investeerimispank siis eh, paindlikumast süsteemist. üks asi ega ei sobi mitte. seoses sellega mida komisjon on kaks aastat teinud. Euroopa Investeeringute Pank ei saa, investeerimispank ei saa nimelt nõuda, et nad peavad ise kõiki nüansse kontrollima, et oma hoolsuskohustust täita. ning just seetõttu ei saa nad otsekui siis äh, väiksemaid ja keskmisi projekte toetada. me sooviksime selle vastuolu lahendada, sellepärast et probleem on sisuline ning kui komisjonil on mingeid mõtteid, paremaid mõtteid kui meie eesmärgid hinnastamise osas, paremaid mõtteid kui meie eesmärgid regionaalsete pankade äh, kaasamise suhtes, siis peaks komisjon need kuuldavale tooma, ent antud seadusandlikus menetluses ei saaks, ei saa, ei tohi komisjon piirduda sellega, et ta ütleb lihtsalt ei. sest me üritame jätkuvalt olukorda parandada ning seetõttu on meil vaja kõigi partnerite, sealhulgas komisjoni koostööd. Thank you, so we can aitäh! sellega võime koosoleku lõpetada. aitäh raportööridele, komisjonile ja kõigile neile, kes sõna võtsid mõlemi raporti hääletus leiab aset kahekümne neljandal aprillil kell kolm Brüsselis. hääl-, koosolek lõppes, aitäh!